teatud meie programmidele ja samuti, et me liberaliseerime Liiba režiimi, aga Ukraina ise peab need reformid läbi viima. aitäh Kol-, proua Kolarska-Bobinskale, nüüd äh, vaba mikrofon, aga kolleeg Svoboda on siin, ma ütlen kohe, et meil on seitseteist et äh, sõnasoovijad tundub, et äh, soovijaid on rohkem, aga kui me ootasime, aga kõigepealt härra Kozlovski, palun. E, aitäh, eesistuja